Good afternoon, everybody. tere tulemast. alustame oma koosolekuga. Lähen kohe rootsi keele peale nüüd üle Hej och eh, hjärtligt välkomna allihopa. Det är kul att se er igen efter tere tulemast tagasi pärast suvevaheaega, mul on rõõm teid kõiki siin näha. alustame varsti hääletustega, aga enne võtame neli esimest päevakorrapunkti. esimene punkt oli koordinaatorite koosolek, see sai just läbi. teine punkt on päevakorra kinnitamine. keegi ei ole ettepanekuid teinud muuta, nõnda et loeme päevakorra vastuvõetuks kolmandaks on juhataja teadaanded ja ainukene teadaanne on see, et meil on ühiskoosolek inimõiguste alakomisjoniga üheksandal oktoobril. ja ÜRO eriraportöör naiste vastu suunatud vägivalla vastu tuleb meie ette tollel koosolekul proua Major ning äh, hoolitsen selle eest, et kogu info teieni jõuab selle sündmuse suhtes. neljas punkt on juhataja teadaanne koordinaatorite soovituste kohta. ma olen kindel, et protokollist juba nägite. Äh, see materjal on kõik teil juba olemas ja kui keegi tahab midagi lisada protokollile, siis äh, tehke seda viies punkt ongi vanade koosolekuprotokollide kinnitamine kolmteist ja neliteist juuli kaks tuhat üksteist ja kakskümmend üheksa ja kolmkümmend august ka kaks tuhat üksteist. kui kellelgi midagi vastu ei ole, siis ma pakun, et need on käesolevaga vastu võetud. nii, hakkame siis hääletama. me när det gäller etablering av finansiella instrument för kõigepealt hääletame arengukoostöö rahastamisvahendi loomise kohta ja kas raportöör proua Katsu soovib sõna, palun? härra esimees, mul ei ole midagi erilist lisada sellele, millest me eelmine kord juba rääkisime, muudatusettepanekud olete kõik läbi vaadanud, tahaksin vaid tänada neid kolleege, kes muudatusettepanekuid esitasid ja seda vastastikuse mõistmise vaimus, see kindlasti võimaldab meil teksti paremaks muuta. me soovime et soolist mõõdet võetakse arvesse kõikides arengupoliitika alla käivates erinevates vahendites ja et oleks eraldi rahalisi vahendeid just nimelt selle teema arendamiseks. naistel üle maailma on endiselt toetust vaja selleks, et kaotada ära igasugune diskrimineerimine, et nad saaksid täielikult majanduslikus elus osaleda. suur tänu! hakkame siis hääletama. ja viin selle inglise keeles läbi, selle hääletuse nagu ikka. kui te olete kõik nüüd valmis, siis alustame kompromiss ettepanekust number neli. kes on poolt, palun tõstke kätt, kes on vastu, kes on erapooletud, vastu võetud. siis muudatus nelikümmend kolm, kes on poolt, kes on vastu erapooletuid, ka vastu võetud. muudatus nelikümmend neli, kes poolt, kes vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss viis, kes poolt, kes vastu, erapooletuid, vastu võetud. see tähendab seda, et järgmine muudatus langeb ära, läheme nüüd muudatus üheksa juurde, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, on vastu võetud vabandan, unustasin, muudatus nelikümmend kuus tuleb ka hääletada, see on enne muudatus üheksat, nii et muudatus nelikümmend kuus, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, vastu võetud. nüüd muudatus nelikümmend üheksa, kes on poolt, kes vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatus viiskümmend, kes poolt, kes vastu, erapooletuid, vastu võetud tähendab, muudatus kümme langeb ära, kompromiss kuus, kes poolt, kes vastu, erapooletuid, vastu võetud. nüüd muudatus viiskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatus kaksteist, kes poolt, kes vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatus viiskümmend viis, kes poolt, kes vastu, erapooletuid, vastu võetud. viiskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatus kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatus viiskümmend seitse, kes poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss number seitse, kes poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. nüüd muudatus viiskümmend üheksa, mis on suuline muudatus. tõstatan selle küsimuse. kas kellelgi on midagi selle vastu, selle suulise ettepaneku vastu? siis saame hääletamist alustada. viiskümmend üheksa, palun, kes on poolt, kes on vastu? erapooletuid, vastu võetud. muudatus kuuskümmend, kes on poolt, kes on vastu? erapooletuid, ma arvan, et selle peaksime üle kontrollima. muudatus kuuskümmend, kontrollime. ongi vastu võetud. muudatus viisteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatus kuuskümmend üks, kes poolt, kes vastu, erapooletuid, vastu võetud kuuskümmend kaks, kes poolt, kes vastu, erapooletuid, vastu võetud. see tähendab, et kuuskümmend, kuusteist langeb ära ja kompromiss kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. nüüd muudatus kaheksateist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatus kuuskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kompromiss üheksa, kes on poolt, kes vastu, erapooletuid, vastu võetud. nüüd muudatus kuuskümmend seitse, kes poolt, kes vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatus kuuskümmend kaheksa, kes on poolt, kes vastu, erapooletuid, vastu võetud. kuuskümmend üheksa, kes on poolt, kes vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatus seitsekümmend, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, vastu võetud. see tähendab, et muudatus üheksateist langeb ära, nüüd muudatus kakskümmend, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatus seitsekümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. seitsekümmend kolm, kes on poolt, kes vastu, erapooletuid, vastu võetud seitsekümmend kaks langeb ära, nüüd seitsekümmend neli, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, vastu võetud. seitsekümmend viis, kes on poolt, kes vastu, erapooletuid, vastu võetud. kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud seitsekümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. seitsekümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. seitsekümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid. ehk seda peaksime kontrollima. muudatus seitsekümmend kaheksa, elektrooniline hääletus minu hääletuskaart varastati, tagasi lükatud. varastati ära mu rahakott, ega nad mu kaarti just ei tahtnud spetsiaalselt varastada. nüüd muudatus seitsekümmend üheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, vastu võetud. kaheksakümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid peame seda ka kontrollima. muudatus kaheksakümmend, elektrooniline hääletus vastu võetud. muudatus kaheksakümmend üks, kes on poolt? vastu. erapooletuid, vastu võetud. kaheksakümmend kaks, kes on poolt, kes vastu? erapooletuid, tagasi lükatud. kaheksakümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss number kümme, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. nüüd muudatus kaheksakümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kaheksakümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kakskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kaheksakümmend seitse, kes on poolt, kaheksakümmend seitse, kes on poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud. kaheksakümmend kaheksa, kes on poolt? vastu, erapooletuid. selle kontrollime ka üle kaheksakümmend kaheksa, elektrooniline hääletus. see on tagasi lükatud nüüd hääletame kaheksakümmend üheksat, kes on poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud. kakskümmend viis, kes on poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss number üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. nüüd muudatus kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kakskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kolmkümmend, kes on poolt, kes vastu, erapooletuid, vastu võetud. kolmkümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. see tähendab seda, et muudatus kaks langeb ära. kolmkümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss number kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. nüüd muudatus kolmkümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatus kolmkümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatus neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatus kolmkümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kolmkümmend seitse, kes on poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud. kolmkümmend kaheksa, kes on poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatus viis langeb ära, nii et muudatus kolmkümmend üheksa nüüd, kes on selle poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatus nelikümmend, kes on poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud kompromiss number kolm, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, vastu võetud. nüüd kogu resolutsiooni kohta hääletus ja see on elektrooniline hääletus, mis algas nüüd. hääletus lõppes. on vastu võetud. selge, suur tänu raportöörile We then continue to vote on, uh, on the... jätkame nüüd eelarvealast hääletust. proua Hanipool ei ole kohal, seega tema sõna ei saa ilmselgelt. alustamegi siis kohe hääletusega. kõigepealt muudatusettepanek kuuskümmend üks ja kakskümmend üks. kes on poolt? vastu. peame vist uuesti alustama. või pigem kontrollime muudatusettepanekuid kuuskümmend üks, kakskümmend üks. hääletamine on alanud. The vote is closed. hääletamine on lõppenud tagasi lükatud. järgmisena muudatus kuuskümmend kaks null null. kes on poolt? vastu? vastu võetud. muudatus kuuskümmend kaks, kakskümmend kolm, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud. kuuskümmend kaks null kolm, kes on poolt? vastu? erapooletud? seda vist tuleb kontrollida. kuuskümmend kaks null kolm, hääletamine on alanud. And the vote is closed. It's adopted. We then vote on sixty two. vastu võetud. kuuskümmend kaks null neli, kes on poolt? vastu, erapooletud. seda tuleb vist kontrollida, kuuskümmend kaks null neli hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. vastu võetud. kuuskümmend kaks, seitseteist. kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend kaks, null viis, kes on poolt? vastu, erapooletud. seda tuleb vist ka kontrollida. kuuskümmend kaks, null viis hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud, vastu võetud. kuuskümmend kaks null kuus, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend kaks, kakskümmend kaks. poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend kaks null üks. poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend kaks null seitse, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend kaks null kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend kaks null üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuuskümmend kaks, kuusteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend kaks, kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend kaks, kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend kaks, üksteist poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. kuuskümmend kaks, kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend kaks, kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend kaks, kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend kaks, kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend kaks üheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend kaks kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend kaks neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuuskümmend kaks viisteist vastu, erapooletuid tagasi lükatud kuuskümmend kaks null kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja me ei hääletagi lõppdokumenti. Läheme lihtsalt järgmise päevakorrapunkti juurde Okay, we then gonna vote on the EU 2011 report on policy. järgmisena hääletame Euroopa Liidu kaks tuhat üksteist aasta aruande üle poliitikavaldkondade arengu sidususe kohta. kas raportöör Tšeskova soovib sõna, palun? suur tänu, härra esimees, tahaksin tänada kõiki kolleege muudatusettepanekute eest päris üllatav oli näha, et teie arvates tuleks mõningad punktid täiesti välja jätta. juulikuus meie komisjonis selle teemaalasel arutelul, mis oli väga lühike, sest eriti palju saadikuid kohal ei olnud, ei olnud kuulda mingisuguseid vastuväiteid. ja komisjoni esindajad märkisid ära, et minu koostatud raport on vastuvõetav. niisiis, ma tahaksin tänada kõiki veel kord nende koostöö eest ja edu hääletusel. Thank you very much for that uh,. We then start to vote on the, on the tore, hääletame nüüd seda arvamust. muudatusettepanek üks. kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. see tähendab, et muudatusettepanekud kolm ja viis langevad ära. aga hääletame muudatusettepanekut neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatus kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus üheksa ja kümme on identsed, kes on nende poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatus üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud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 kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja siis muudatusettepanek. ahah, kontrollime muudatusettepanekut kakskümmend neli, hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. järgmisena siis muudatusettepanek kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kuus ja kakskümmend kaheksa on identsed ja sobivad ka muudatusettepanekuga kakskümmend viis, seega hääletame kaht-, kahekümne kuuendat ja kaheksandat, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime muudatusettepanekud kakskümmend kuus ja kakskümmend kaheksa, hääletamine on alanud. It's adopted. vastu võetud kakskümmend üheksa on tagasi võetud. siis hääletame kahekümne seitsmendat. kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud. väga keeruline on aru saada, kontrollime, muudatusettepanek kolmkümmend kaks, hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud, vastu võetud muudatusettepanek kolmkümmend kolm. poolt, vastu, erapooletud, vist tagasi lükatud, aga keeruline on aru saada, seega kontrollime, muudatus kolmkümmend kolm, hääletamine on alanud. vastu võetud. muudatus kolmkümmend neli. poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. seega hääletame ka kolmekümne viiendat ja kolmekümne kaheksandat, mis on identsed. kes on nende poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seega muudatusettepanek kolmkümmend kuus. kes on poolt? vastu, erapooletud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 hääletamine on lõppenud. vastu võetud. suur tänu raportöörile. Okej, okay, då eh, går jag tillbaks till eh, att prata svenska nu när... Eh, räägin edasi jälle rootsi keeles. nii et räägin siis pärast hääletusi edasi oma emakeeles ja läheme edasi järgmise üheksanda päevakorrapunkti juurde, milleks on arvamuste vahetus Euroopa Parlamendi poolt määratud Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi ekspertkogu liikmetega. tänane arvamuste vahetus on esimene sedalaadi arvamuste vahetus siin meie komisjonis igal juhul annab see meile võimaluse erinevaid küsimusi arutada, ka esitada küsimusi, kuid ühtlasi ka kuulda Foorumi tööst. suur aitäh, et olete täna siia kohale tulnud ja meil on arvamuste vahetuseks täna kolmveerand tundi. tere tulemast. lugupeetud ekspertkogu liikmed lugupeetud eksperdid, nii et ise siis saate valida, kes võtab sõna kõigepealt. vaba valik. palun, teil on sõna. hartelijk dank, eh, meneer de voorzitter, dat u ons hier eh, heeft uitgenodigd en dat we met u en met eh, de suur aitäh, et meid siia kutsusite suur aitäh, härra esimees, selle kutse eest. selleks, et mitte väga pikalt sõna võtta, ei tahaks ma ennast pikemalt tutvustada, kolm aastat tagasi ju kohtusime ja rääkisime ka sellest, milliste erinevate teemadega eksperdikogus tegelema hakatakse kandidaate oli mitmeid ja ise valisite kandidaatide hulgast, muuhulgas ka minu enda, nii et ma arvan, et äh, sellest äh, infost ka piisab. Äh, huvitavam oleks rääkida sellest, et kuhu siis Foorum oma töös jõudnud on. mida on seal tehtud hästi, aga mit-, mida mitte nii väga hästi. kõigepealt siis positiivsest, edasi negatiivsest ja edasi räägin ka meie rollist ekspertkogus ja ka võimalikest aspektidest, mida saaks parandada ning lõpuks teen ka üleskutse selleks, et teie tuleviku üle järele mõtlesite. nüüd, millised on positiivsed arengud? tasapisi lähevad asjad paremaks, instituut töötab välja raporteid, mis käsitlevad erinevaid teemasid, näiteks naistevastane vägivald ning äh, selleteemalised seminarid. ja kindlasti oma, teie meilikasti jõudis nädalavahetusel ka uudiskiri, kus äh, olid ära märgitud kõik erinevad raportid ja tegevused, millega siis äh, instituut tegeleb nii et ma usun, et on jõudnud kätte aeg juba ka instituudil midagi konkreetset pakkuda, loomulikult on väga raske luua instituuti täiesti tühja koha pealt, leida sobiv personal, hakata läbi viima uurimusi, nii et loomulikult võtab see kõik üsna kaua aega. aga nüüd lõpuks ometi on meil võimalik hakata nautima ka selle töö esimesi vilju ma ei hakka rääkima pikemalt erinevatest uuringutest ja raportitest ja nende tulemustest, küllap võite neid ka ise uurida. mina tahaksin rääkida pikemalt sellest, millest meil vajaka jääb instituudis põhikirjas on kirjas, et ka naiste õiguste komisjonil on äh, instituudi töö osas oma sõna sekka öelda. loomulikult on väga hea, et ka teie olete äh, ekspertkogus esindatud ja te saate oma arvamuse välja öelda, aga samas minu arvates see esindatus ei ole piisav. Äh, inimesi peaks saatma ka äh, Äh, juhtivale tasandile instituuti, ma olen seda üleskutset teinud ka minevikus, aga paraku see eriti, erilist vastukaja ei leidnud. mina olen pärit Hollandist. ja mulle meeldib nimetada asju õigete sõnadega nüüd mul on jäänud silma kaks asja. minu arvates on, käivad ekspertkogus ka sellised inimesed, kes ei tunne piisavalt äh, teemat, ei tunne kogu seda mitmekesisuse ja soolise võrdõiguslikkuse teemat, võib-olla nad on küll õppinud seda teemat võib-olla ülikoolis äh, või võib-olla on nad väga hea statistikud või lihtsalt uurimuste läbiviijad, aga põhimõtteliselt ei saa nad tegelikult aru, milline on soolise mõõtme praktiline külg, nad mõistavad seda teemat vaid teo-, teoreetiliselt. nii et nad ei saa aru, et, et põhimõtteliselt koheldakse naisi kui mingeid teisejärgulisi inimesi nii et need inimesed, kõik, kes seal töötavad, peaksid olema ikkagi teadlikumad sellest, mida sooline mõõde üleüldse endast kujutab. ja nad peaksid mõistma ka seda, et me ei ole jõudnud isegi veel minimaalse vastuvõetava tasemeni ma mõistsin, et seal on nüüd ka töötajaid, kes tegelikult ei tea, kuidas töötab Euroopa Liit, ei tea, mis on komisjon, mis parlament, mis nõukogu, nad ei tea, mis nendel institutsioonidel vahet on. võib-olla me võime kanda selle teema küll siin tehniliste küsimuste hulka, aga ikkagi seal töötades peaks teadma, mismoodi Euroopa Liidu institutsioonid töötavad nüüd näiteks see, et nüüd on Prantsusmaal võimul Francois Hollande, kas see midagi muudab, kas volinikud kuuluvad ühte või teise erakonda, kas see on oluline või mitte? milline on naiste töötuse määr ühes või teises riigis? Pekingi platvormi läbivaatamine millised oleks selle tagajärjed, nii et igal juhul peab olema ikkagi kursis tegeliku poliitilise olukorraga. instituudis on hetkel aga väga palju inimesi, kes tegelikult ei tea, mis toimub. Nad ei tea, mis toimub igapäevaselt Euroopa Komisjonis, nad ei tea, mis on seal päevakorral ja minu arvates viib see selleni, et plaanitakse erinevaid tegevusi ning avaldatakse raporteid, millel ei ole erilist sidet tegeliku eluga. jah, teaduslikult on need võib-olla põhjendatud, aga siiski need uuringud ei arvesta tegelikult poliitilise reaalsusega, nii et see on tõepoolest kahetsusväärne. Teie kõik teate, kui raske on tekitada huvi ajakirjanikes ja pressis üleüldse laiemalt soolise võrdõiguslikkuse vastu, nii et nüüd, kui kokkuvõttes on instituudis tööl veel inimesed, kes tegelikult üleüldse ei tea, mis selles valdkonnas toimub, siis viib see kõik selleni, et korraldatakse asju, mis tegelikult kedagi ei huvita. ekspertkogus ütleb direktor meile alati, et meie peame aga tööprogrammist kinni pidama. jah, väga tore, aga minu arvates on tööprogrammi sees piisavalt tegutsemisruumi selleks, et me saaksime ikkagi tegeleda millegi vajalikuga. nüüd, ekspertkogu on oma tööd alustanud, see kõik on väga hea, sinna kuuluvad ähm, tõelised eksperdid, aga kas selline ekspertide võrgustik tegelikult ka töötab? ausalt öeldes ei oska ma selle kohta midagi öelda, ma arvan, et sellest on instituudile kasu, aga need eksperdid, kellega mina olen rääkinud, on kõik öelnud ühte ja sedasama, nimelt et nad ei ole päris kindlad, kas tegelikult nende sõnum üleüldse instituudile kohale jõuab. nii et tundub, et instituut ja eksperdid omavahel siiski piisavalt ei suhtle. ja nüüd tahaksin tulla tagasi ekspertkogu rolli juurde, sinna kuuluvad kaheksateist inimest, kes esindavad liikmesriike ja kordamööda on nad ka eh, haldusnõukogus, nad on valitud sinna vastavalt oma teadmistele, eh, näiteks nagu mina, teinekord on nad saadetud kas ametiühingute poolt või siis eh, vastupidi, tööandjate liitude poolt, naisteorganisatsioonide poolt ja nii edasi. ekspertkogus on kaks töörühma, need loodi väga kiiresti esimene neist tegeleb näitajatega ja teine Euroopa soolise indeksiga ekspertkogus ja ka töörühmades on täpselt samad probleemid samad probleemid, mis ka ekspertide võrgustikuga on, nimelt äh, me justkui panustame millessegi, aga me ei ole kindel, kas meie sõnum päriselt kohale jõuab. nii et äh, siiamaani oleme me äh, eeldanud, et instituut siiski võtab arvesse meie arvamust, aga nüüd on juba tekkinud ka kahtlusi, on inimesi, kes enam ei ole valmis sellesse töösse panustama, kes ütlevad, et meil on paremat ka teha, et las siis noored teevad. nii et see on küll olukord, mis valmistab mulle muret, nii et instituut peaks ikkagi selles osas midagi ette võtma loomulikult see töö ei ole lihtne, ühelt poolt siis haldusnõukogu, komisjon, ekspertkogu, seda kõike hallata on keeruline jah, aga nii see lihtsalt käibki, selline see instituut ongi. Teie siis saatsite omalt poolt ekspertkogusse kaks inimest. valisite minu, mina olen siis põhiliige ja äh, teiselt poolt siis see Hispaania kolleeg, kes on asendusliige. minu arvates on väga tähtis see, et me ekspertkogu töös osaleme. ja seda seepärast, et liikmesriikide poolt saadetud inimesed teinekord kardavad teatud ettepanekutega välja tulla, nad kardavad, et saavad pärast oma liikmesriigis vastu näppe. aga meie seda ei karda ilmselt äh, ei oleks sellest suurt kasu, kui me seal aeg-ajalt kohal käiksime, aga samas teiega ei suhtleks. ma olen saatnud pärast ekspordikogu koosolekuid ka teile väikese raporti meie tegevuse kohta, aga minuni on jõudnud info, et äh, tegelikult parlamendisaadikuteni see raport ei jõudnud, nii et nüüd ma ei ole seda raportit ka enam rohkem saatnud. ma olen ju ka lihtsalt kõigest inimene ma sooviks, et te saaks, saadaksite ekspertkogu kogu, kohtumistele ka oma sekretariaadi liikme, kes siis saaks pärast otse teile kogu selle info edastada. nii et härra esimees, selline inimene sekretariaadist saadeti juba ka kohale, meil oleks tegelikult meeldinud ikkagi seda ette teada nüüd instituudi direktor käis ka teie komisjonis, tegelikult oleks tol päeval pidanud kutsuma kohale ka meid. tegelik, tegemist oli avaliku koosolekuga ja ka praegu on ju avalik koosolek, aga ma ei näe mitte kedagigi, kes esindaks siin instituudi juhtkonda. ometigi peaks see kohtumine ka neile huvi pakkuma. kui te soovite minu mandaati ka pikendada, siis ma sooviksin, et meievaheline suhtlus toimiks paremini, et meid kutsutakse siia äh, vähemasti kaks korda aastas, et saaksime teemat arutada koordinaatoritega, et jagada meiepoolset infot teiega ning samas teilt seda ka vastu saada. ja nüüd lõpetuseks. nüüd äh, levimas on kuulujutt, nimelt, et äh, komisjonil oleks plaanis justkui üheks asutuseks kokku viia Põhiõiguste Amet ja äh, Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut. nüüd ma ei oska öelda, kas see on tõsi või mitte, aga igal juhul tuleks asi võimalikult kiiresti välja selgitada, see oleks ju kõikide huvides, nii et äh, ka teie peaksite seda omavahel arutama milline oleks see positiivne mõju sellel, kui soolise võrdõiguslikkuse instituudist ja põhiõiguste ametist saaks üks asutus. miks see oluline on? nimelt võib ju karta, et meie ei hakka seal mängima enam peamist rolli, eriti, eriti arvestades praeguseid ksenofoobia ja rasmismi probleeme, nii et põhimõtteliselt naiste küsimus võiks jääda ju teiste teemade varju. nii et nüüd ootan siis huviga mõttevahetust. Buenas tardes. tere kõigile ja kõigepealt vabandan, et mu hääl on selline, nagu ta on, aga olen lihtsalt veidi külmetunud nüüd mina olen sajaprotsendiliselt nõus eelkõnelenud kolleegi sõnadega, ma ei tahaks üle korrata seda, mida tema juba ütles. loomulikult olen ma kõige öelduga nõus. nüüd alustuseks tahaksin öelda, et mina olen esimene asendusliige ja välistest teguritest tulevana käisin mina kuuel üheksast ekspertkogu koosolekust. minu jaoks oli see loomulikult suur au, aga samas eh, tekitab see ka teatud ebakindlust, sellepärast et kunagi ei tea, kes tegelikult sinna koosolekule kohale tulevad, kellega ma koostööd teen. eelkõneleja juba ka ütles, et tema juhib ühte eh, töörühma mina mõnes äh, töörühmas ka osalesin, ma ei teadnud, kui palju ma seal kohal saan käia, kui suureks minu roll äh, kujuneb. ja põhimõtteliselt äh, oli minu roll peaaegu et täisliikme staatusele vastav. nüüd mõningates küsimustes oli võimalik meil ideid paremini vahetada. nüüd omalt poolt ka negatiivsed ja positiivsed küljed nii instituudi osas kui ka ekspertkogu osas. meil on tõesti ajast puudu, meil ei ole võimalik piisavalt teemasid arutada, ekspertkogu korraldatakse üsna kiiresti, päevakord on väga kindel ja raske on tegelikult teemasid päriselt arutada. esindatud on ka erinevad institutsioonid ja riigid, kuuleme küll erinevaid mõtteid ja ideid, näeme, millised on erinevate institutsioonide ja riikide arvamused, aga samas mina ei teadnud, kas ma koosolekul lõpuks pean kohal olema või mitte ja sama olen kuulnud ka teistelt ekspertkogu liikmetelt. iga kord olid kohal peaaegu et erinevad inimesed ja see eh, tähendab, et eh, raske on eh, tagada meie töö järjepidevust. nüüd, kuidas me näeme olukorda ekspertkogust me oleme näinud, mismoodi instituuti viimased kolm aastat on üles ehitatud, kuidas see instituut kasvas ja muutus, kuidas nüüd on seal peaaegu e, kogu personal olemas, kuidas sinna võeti uusi inimesi, kes olid väga motiveeritud ja kuidas ka tagada neile rahalist stabiilsust, mis võimaldaks neil oma tööd jätkata me nägime, milline oli koostöö erinevate soolise võrdõiguslikkuse ekspertide vahel ka meie ekspertkogu raames ning eh, kuidas võeti vastu meie ideid, ekspertkogu poolseid ideid või siis ka instituudi ideid teistes eh, institutsioonides. nüüd eh, nullist luua terve uus asutus on loomulikult keeruline, eriti sellise tohutu mm, süsteemi sees, nagu selleks on Euroopa Liit, eriti kui see instituut asub veel väikeses ja kauges riigis, Leedus. aga loomulikult tuleb selle instituudi väärtust siiski ka tunnistada. nüüd on küll kahetsusväärne, aga pean ütlema, et töö, mis me oleme teinud viimase kolme aasta jooksul, äh, sellele ei ole pööratud teenitud tähelepanu. instituut töötab juba aastaid, aga samas Euroopas tegelikult seda instituuti ei, ei tunta ja isegi mitte näiteks sellistes organisatsioonides, kes tegelikult ise töötavad just nimelt soolise võrdõiguslikkuse nimel, nii et instituut ei ole veel äh, Eh, suutnud saada sellist liidrirolli, mis talle ju tegelikult kuuluks. ma räägin oma isiklikest muljetest, eh, ekspertkogu raames töötades oleme üritanud nii palju kui võimalik levitada infot just instituudi kui sellise kohta ja üleüldse ka selle kohta, mis tööd me seal teame, teeme ja seda tehes oleme me mõistnud, kui vähetuntud tegelikult soolise võrdõiguslikkuse instituut üleüldse on ja kui vähetuntud on tema tehtud töö. paar aastat tagasi loodi ka üks teine sama teemaga tegelev asutus ja kuna sinna etteotsa pandi pandi inimene, kes oli tegelikult meedias juba tuntud, siis ähm, on ka see asutus kogunud äh, tegelikult rohkem tuntust. nii et me peaksime tõesti töötama selle nimel, et ähm, asutustel, asutustel oleks võimalik tõesti ka oma rolli mängida. nüüd kolm aastat tagasi me rääkisime sellest, äh, mida meile meeldiks äh, instituudis teha, äh, mina rääkisin hoopis konkreetsematest ettepanekutest, sest me lootsime tegelikult, et instituut hakkab tööle hoopis tõhusamalt, hoopis kiiremini ja sooviksime ka praegu rohkem konkreetseid meetmeid, konkreetseid tegevusi. me soovisime, et instituudist saaks peamine organisatsioon soolise võrdõiguslikkuse vallas, siis kui selles valdkonnas tegelevad organisatsioonid või liikmesriigid ka selleteemalist poliitikat välja töötavad. soovisime ka, et kasutades ka komisjoni strateegiaid ja programme, oleks võimalik instituudi tehtud tööd levitada ka kõikides liikmesriikides, tegelikult ei ole see päris nii läinud nüüd kommunikatsioonistrateegiast rääkisin ju pikalt siin instituudi töö levitamisest, et tegelikult on see kommunikatsioonistrateegia olnud üsna hea. sellest on väga palju räägitud, aga ma ei oska öelda, kas tegelikult majanduslikel põhjustel äh, või siis lihtsalt sellepärast, et kahekümne seitsme liikmesriigini on ju väga raske ühtmoodi jõuda, tundub, et on kommunikatsiooni osas vaja ära teha siiski rohkem tööd, kas või sotsiaalvõrgustikes või kus iganes, nii et meid ootab veel palju tööd. näiteks ka siis konkurss selleks, et valida instituudi logo, igal aastal tehakse ka soolise võrdõiguslikkuse teemaline eh, kalender, see kõik on väga tore, aga tundub, et seda kõike ikkagi päriselt ei levitata. nii et eh, minu arvates instituudi nõrgimaks küljeks ongi just nimelt eh, see, et tegelikult see instituut ei ole tuntud ja keegi selle instituudile ka ei viita, kui nad soolise võrdõiguslikkusega tegelevad. kui instituut näiteks pakuks rahalist toetust erinevatele projektidele või ka stipendiume, siis võimaldaks suurendada ka instituudi tuntust, instituudi tööviljad jõuaksid rohkematesse riikidesse kui instituut millegi sellisega tegeleks, siis tegelikult lihtsustaks see ka instituudi tööd ning suurendaks oma tuntust siis terves Euroopa Liidus. nüüd, kui rääkida instituudi tulevikust, põhimõtteliselt on möödunud nüüd viis aastat instituudi loomisest, sellest hetkest, kui otsustati instituut luua palju aega läks selleks, et luua vastavad struktuurid, et otsustada milliseks kujuneb tööprogramm, kuidas üldse tööd korraldada, töötati välja näitajaid, tehti statistikat, aga võib-olla oleks aeg ka tegutsema hakata, võib-olla ma räägin siin keerulistest asjadest, aga ma usun, et ikkagi ühe asutuse olulisust näeb vaid faktidest põhimõtteliselt äh, on instituut äh, tegelenud nende tegevustega, mis aitavad äh, ellu rakendada Euroopa Komisjoni samateemalist tööprogrammi. tegelikult peaks siiski parandama naiste kohalolekut näiteks otsustusprotsessides, samuti tegelema ettevõtetega, näiteks sellega, et töögraafik oleks paindlik, et naistel oleks võimalik äh, käia tööl. nii et põhimõtteliselt peaks ikkagi töötama selle nimel, et näidata, mida instituudis on juba tehtud ja et sellel oleks ka tõeline mõju liikmesriikides. nüüd teiselt poolt paralleelselt peaks kindlasti tegelema ka naistevastase vägivallaga peaks töötama välja konkreetsed vahendid, äh, mis töötatakse välja siis instituudis ja mida rakendatakse ellu äh, edasi juba liikmesriikides, peaks rääkima ka sellest, äh, milline oleks meeste roll selles töös. instituut peaks olema see, kes töötab välja strateegiad ja siis näitab tee kätte liikmesriikidele ja ütleb, et kuhu suunda me peaksime minema kõige selle tegemiseks on ju väga erinevaid viise, ma usun, et keegi peaks ikkagi olema see, kes otsustab strateegiate üle, tegemist on olulise tähtsusega teemadega meie tuleviku osas, kui me tõepoolest soovime sellist Euroopat, kus inimesed on kõik seaduse ees võrdsed ning kellel on kõigil ka võrdsed võimalused. meil on ju erinevaid äh, meetmeid, mida me rakendame ellu nii äh, põllumajandusvaldkonnas kui õigusvaldkonnas, kui iganes, aga samal ajal tundub, et ei rakendata ellu näiteks soolise võrdõiguslikkuse teemalisi näpunäiteid. instituut peaks kindlasti olema nähtavam ka soolistes võrdõigus, äh, vabandust, sotsiaalvõrgustikes, ja lõpetuseks tahaksin öelda, et kui vaadata erinevaid Euroopa Liidu institutsioone või ka näiteks seda komisjoni, siis peaks instituudil olema siiski vajalikud äh, töövahendid ja äh, rahastamisvahendid ja selleks, et oma tööd ka tõhusalt teha, nii et ootan huviga teie küsimusi. Äh, suur tänu et meile ka jagasite kogu seda teavet, meil on, me oleme väga tänulikud selle eest, et te nii otsekohesed ja avatud olete. ja sellest on ka meile väga palju kasu. ja on väga tähtis, et me tõesti saaksime täpselt aru, millega te tegelete, nii et suur tänu. nüüd aga arutelu. proua Pala esimesena. Bauer. suur tänu, et andsite mulle sõna. tahaksin teid samuti tänada avatuse eest ja kogu selle info eest, mida te meiega jagasite. ka minule teeb väga muret selle instituudi juhtimine. tõesti, nad oleksid pidanud tulema, võib-olla me kutsusime neid, aga nad ei tulnud kohale. Te ütlesite, et instituuti äh, tekkelugu oli väga raske. ma olen kindel, et teil on ka õigus selles ja võttes arvesse seda, mida te täna siin meiega jagasite, siis leian ma, et me tõesti peaksimegi olema väga mures soolise võrdõiguslikkuse instituut on väga tähtis. ja mul jääb niisugune mulje, et instituut ei ole veel saavutanud seda, neid ülesandeid, mille jaoks ta loodi, aga on tõesti ülim aeg, et see nõnda saaks olema, tal on ju väga olulised ülesanded. ma saan aru, te teete mitmesuguseid äh, töötubasid, annate välja kalendreid ja mida veel, aga oluline on hoopiski see, et instituudi põhitegevus peaks siiski olema kusagil mujal. vahest jääb niisugune mulje, et instituudi töö suundub vaid, on, läheb vaid ühes suunas. ta peaks, ta peaks toetama eesistuja tööd, jah, seda ka, aga see peaks olema tema põhitegevus, selle instituudi põhitegevus tükk aega ei olnud ka soolise võrdõiguslikkuse instituudil oma õiget asukohta ja peakorterit ja töötajaidki, aga ei saa olla, et nüüd viis aastat selline olukord kestab. ja kõige rohkem tekitab meile muret see, et instituudi tegevuse eesmärk ei peaks lihtsalt olema komisjoni poliitikate eh, mõõtmine statistika alusel. ei, te peaks olema tegemist sõltumatu asutusega, mis töötab kõigi hüvanguks. Teil on täiesti õigus selles, et kontaktid juhtkonna ja teie vahel ei ole ideaalsed, aga ka parlamendi ja selle võrdõiguslikkuse instituudi vahelised kontaktid ei ole äh, ideaalsed ja see tekitab muret. nagu te ütlesite, et, et räägivad, käivad siin ringi mingisugused kuulujutud selle kohta, et soolise võrdõiguslikkuse instituut ja Põhiõiguste Amet ühendatakse. paljud meie komisjonist leiavad, et põhiõiguste amet peaks vaatama palju avaramaid teemasid ja peaks ka vastutama palju laiemate teemade eest. Äh, ja, ja kui Põhiõiguste Ametil praegu on selline kitsas roll, siis äh, soolise võrdõiguslikkuse instituut peaks minu meelest ka rohkem süvitsi minema. nii et tõesti on tarvis tegutseda ja me peame endalt küsima, mis on soolise võrdõiguslikkuse instituudi põhiülesanne, see küsimus ei ole veel vastust saanud. tihti on nii, et parlament tellib igasuguseid uuringuid välis, väljastpoolt ja vahetevahel on tulemused päris õudsed. kaks äh, aastat tagasi oli, tellisime ühe äh, Äh, uurimistöö äh, mm, vanemapuhkuse kohta ja see materjal, mis meile siis lõpuks esitati, see oli täiesti haletsusväärse kvaliteediga. ja veel seda vaatamata sellele, et need teemad on ju päevakorras juba kaua aega ja jäävad päevakorda kauaks ja ei ole võimalik niimoodi seda tööd edasi teha. meil on tarvis me, või me ei palu küll Võrdõiguslikkuse Instituudilt sõltumatut arvamust eh, eh, ja Põhiõiguste Amet ei pea ka seda tööd tegema. ja mis veel puudutab kahe tuhande kümnenda aasta eelarve täitmise kinnitamist, eh, kui see ettepanek tehti, et need mõlemad asutused tuleks ühendada ma ei tea, kas see ettepanek meie komisjonilt pärineb, aga parlamendi enamus arvas, et see on päris hea mõte. ja ma kardan, et me peamegi selle joone juurde jääma. isegi kui paljud komisjonis võib-olla siin öö, arvavad teisiti. aga ühendamise küsimus jääb ikkagi päevakorda, kui instituutide töö paremaks ei lähe Teie kodulehel on üha enam teavet ja informatsiooni, aga sellegipoolest leian ma, et, et me peame pigem kasutama võimalust, kasutama ära seda, et te olete praegu meil siin kohal. ja oleks olnud ka hea, kui oleks aastaaruanne päevakorda võetud siis oleks meil võimalik kõiki neid küsimusi uuesti käsitleda. kuid tuleb tunnistada, et me ei tea täpselt, millega teie eh, ekspertkogu tegeleb. me ei saa seda teemat küll iga kuu käsile võtta, aga vähemasti kaks korda aastas, näiteks kui te esitate oma aastaaruande ja teinekord, kui eelarvet arutatakse, võiks küll kohtuda. just siis leian ma peaksime äh, ära kuulama, siis me peaksime ära kuulama mõlema institutsiooni äh, arvamusi. tahan tänada, et te tulite siia täna meie juurde kõnelema ja olite nõnda avatud. me oleme mures. ja tõesti on häbiasi, kui needsamad ettepanekud jälle tulevad meile päevakorda siin ja parlamendil on jäänud selline mulje, et need asutused on lihtsalt liiga kallid ja ei ole väga kasulikud ja meil ei ole võimalik äh, kaitsta neid, kui nende töödel ei ole piisavaid tulemusi. suur tänu. nüüd sõna proua Gabrielile. suur tänu, härra esimees, omalt poolt tahaksin äh, samuti tänada kahte eksperti, kes äh, rääkisid nii asjasse puutuvatest teemadest ja samuti Eh, et eh, tõesti, nad on eh, näidanud väga õigetele probleemidele, ma ei tahaks üle korrata seda, mida juba öeldud on, kindlasti kõik need teemad valmistavad suurt muret ka meile siin naiste õiguste komisjonis, tahaksin siiski pöörata tähelepanu paarile aspektile, mis te tõstatasite. kõigepealt meie komisjoni vaatenurgast kindlasti kommunikatsiooni Äh, arendamine instituudi ja teiste institutsioonide vahel ja ühtlasi, kuidas suurendada või parandada koostööd erinevate teemade osas ning tagada ka töö järjepidevus, nii et äh, mina tahaksin nüüd keskenduda just nimelt nendele kahele teemale, vähemasti kaks sõna jäid mulle kõrva, ühelt poolt siis nähtavus ja teiselt poolt kasulikkus, millest tuleneb omakorda ju ka äh, instituudi usutavus, nii et kõigepealt siis instituudi nähtavus, kindlasti on meil vaja hoopis rohkem eh, konkreetsemaid meetmeid. viitan siin esimesele sõnavõtule. Eh, te ütlesite, et jah, te annate oma panuse, aga te tegelikult ei tea, mis sellest siis pärast saab, nii et kuidas tagada ikkagi see, et instituudi töö oleks ka tegelikkuses kasutatav jah, statistika ja analüüs, see on kõik väga tore, aga praktikas võib-olla ei ole see üleüldse, seda võimalik kasutada. ja just nimelt sellele kuulujutu küsimus Põhiõiguste Ameti ja Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi ühendamine, see ei ole mitte ainult tühipaljas kuulujutt, on täiesti tõsiseltvõetavaid argumente praeguses majanduskriisi kontekstis, mis ju seda ideed toetavad, aga parlament, parlamendis tegelikult me oleme kuulnud ju instituudi poolseid teravaid reaktsioone. ja nüüd teine küs-, mul oleks ka küsimus teile, te rääkisite ekspertide teadmiste tasemest, äh, mulle mind tõesti üllatas see, et seal on eksperte, kes tegelikult ei tunne selle teema praktilist külge või ei tea soolise võrdõiguslikkuse kõiki erinevaid aspekte. nii et mida te siis teete selle nimel, et ikkagi sinna võetaks tööle inimesed, kes oleksid ka vastava väljaõppega, haridusega, vastavate teadmistega nii et mida teha siis selleks, et seal töötavad inimesed tõesti vastavad kriteeriumitele, mille teie ju ka nii selgelt välja ütlesite. nüüd tahaksin paari sõnaga rääkida ka strateegiast. ma rõõmustan siin selle üle, et kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast on nüüd ette nähtud ka konkreetne kommunikatsioonistrateegia, arvestades erinevate Euroopa Liidu ja ka siseriiklike äh, institutsioonidega. nüüd kuidas te kavatsete muuta paremaks instituudi ja meie komisjoni vahelist suhtlust äh, ja kuidas äh, on teil plaanis suurendada ka instituudi tööde nähtavust liikmesriikides ja mida plaanib instituut äh, teha selleks, et äh, oleks võimalik seal ka silma peal hoida meie töödel või kas selline süsteem on juba olemas? sellest teemast äh, olen ma juba varem ka rääkinud, mulle tundub, et äh, meil on siin võimalus oma koostööd veelgi äh, parandada, nagu te teate, siis me, et me korraldame avalikke kuulamisi siin parlamendis laiemalt ja ka meie komisjonis, äh, aga tihtipeale paraku instituudi esindajad kohal ei ole, piisab vaid selleks, et vaadata, mis toimus viimasel paaril kuulamisel instituut on aga nende teemadega juba tööd teinud, me ei ole lihtsalt, meil ei ole olnud võimalust kuulata instituudi eksperte. nii et kõik ei ole loomulikult siin teie õlul, ka meil on siin oma vastutustega, ütlesite seda, siin igal juhul komisjonis on inimesed, kes teid toetavad, kriitika aga tihtipeale on väga terav ja võib juhtuda, et äh, toimuvad ka väga olulised muudatused, näiteks siis Põhiõiguste Ameti ja Teie Instituudi ühendamine, nii et sooviksime ka teiepoolseid lahendusi, äh, sooviksime, et äh, oma mõttevahetuses läheksime veelgi enim, enam süvitsi, et lõppkokkuvõttes oleksid sellel ka praktilised tagajärjed. suur tänu! ma ei tahaks nüüd väga kiirustada lõpetamisega, selle arutelu lõpetamisega, kuid me oleme tõesti jäänud ajagraafikust maha, nõnda et igaüks saab kolm minutit, kes veel nimekirja ennast on üles andnud, sest oluline on, et külalised saaksid ka vastata veel. palun kõigepealt proua Gürmai, kolm minutit, mitte rohkem. suur tänu suur tänu. mul on väga hea meel näha siin eksperte, meie austatud kolleege, ma loodan, et kõigil oli äh, hea suvevaheaeg räägiti siin, et jah, et, et Rahvaparteist saavad kõik rääkida nii kaua, kui tahavad ja siis sotside esindaja saab ainult kolm minutit. noh, olgu pealegi. nagu kui eel, mina kui eel, komisjoni eelmine juhataja võin öelda, et mina püüdsin alati anda oma panuse selle instituudi töösse, me teame, kui tähtis on kõige paremaid eksperte valida ning ma mäletan varasemast seda, et meie komisjon saatis Foorumisse eh, ekspertkogusse eh, parimaid eksperte ja nüüd ma kuulsin suure üllatusega, et te olete raporteid koostanud, aga me midagi ei tea neist. sellepärast tahaksin öelda, et äh, see ei ole mitte esmakordne lugu. Äh, meid peetakse nagu mingisuguseks vaeslapseks, siin öeldakse, et meid pole tarvis. ja nüüd kuuleme sama juttu ka soolise võrdõiguslikkuse instituudi kohta. paistab, et paar aastat juba pole midagi juhtunud, sest saadikuinstituut loodi ja et eelarve on vähendatud, Leedu on küll kaunis riik, aga pisut seal ääremaaks jäänud, geograafiliselt isoleeritud, sinna on ka raske reisida. ja ma tahaksin äh, kinnitada, mida proua Bauer siin ütles. me tahaksime teid sagedamini näha aasta jooksul, lugeda teie raporteid nõnda, et me saaksime ka analüüsida nende kvaliteeti ja selle instituudi töö kvaliteeti analüüsida. teiseks, ma toetan loomulikult ka kommunikatsiooni, see on väga oluline. Äh, see on oluline toote müügiks, aga tähtis ei ole ainult see, see toodet on võimalik maha müüa, oluline on ka selle kvaliteet, mis asi see toode on üldse. nõnda, et võrdsed võimalused, sooline võrdõiguslikkus, kõike seda on võimalik propageerida, kui me hea kvaliteedilist tööd teeme. ma loodan, et ma jäin oma kolme minuti sisse nüüd ja ma leian, et see koosolek on väga oluline ja see kohtumine on väga oluline, tahaksin tänada teid kõiki teie panuste eest, ma olen optimistlik selles suhtes, et kui te saadate oma raportid äh, sekretäriaati, siis äh, esimees teeb kõik selleks, et äh, need ka meile edastataks. loomulikult, loomulikult teen ma seda ja väga kahju on mul sellest, et ma pidasin praegu, pidin praegu sotside ehm, kõneaega piirama, aga tegemist ei ole poliitilise küsimusega. ma oleksin hea meelega lasknud teil kauem rääkida, aga lihtsalt meil ei ole aegu, aga nüüd saab sõna proua Peredika. suur tänu, härra esimees. kõigepealt tahaksin tänada kahte eksperti tehtud töö eest sellest ajast äh, saadik, kui nad nimetati ekspertkogusse parlamendi poolt. Te rääkisite ähm, oma raskustest, ka sellest, milliseid raskusi kujutab nendes asendusliikmena töötamine, et ei teadnud, millal siis tuleb koosolekutele sõita. ma arvan, et me peaksime jääma siiski ausaks siin komisjonis tuleb öelda selgelt välja, et minu arvates nüüd äh, siin kaks kohalviibivat eksperti küll ei vastuta kõikide nende raskuste eest, millest nad täna rääkinud on. vastutavaks on ikkagi Euroopa Liidu institutsioonid, alustades Euroopa Parlamendist, institutsioonid äh, ja sealhulgas ka meie komisjon kindlasti toetavad täielikult institutsioon, instituudi tööd, või ühesõnaga, kas me siis toetame neid või mitte, see on see kõige olulisem küsimus, kui nüüd parlament toetab soolise võrdõiguslikkuse instituudi tööd, siis tähendab see seda, et seda teevad ka liikmesriigid. ja kui me oleme nüüd ausad enda vastu ja vastame sellele küsimusele, siis tuleb välja, et tegelikult me ju seda instituuti ei usalda, sest et kui me seda teeksime, siis küllap oleks ka suhtlus hoopis teistsugune, küllap ei pandaks küsimärgi alla üleüldse instituudi vajalikkust ja võib-olla selle ühendamist mõne teise agentuuriga, sest et kindlasti on ju kergem kokku hoida sellistes valdkondades nagu näiteks ähm, naiste ja meeste vaheline võrdõiguslikkus. nii et ähm, esiteks siis peaksime olema enesekriitilised ja ausalt asjadest rääkima. kui me soovime, et instituut ka tõhusalt töötaks, siis peab parlament ka jõulisemalt toetama instituudi tööd, peame selgemalt välja ütlema, mida me tahame üldse sellest instituudist, mida instituut peaks tegema. kas instituut peab ellu rakendama meetmeid, mis on võetud vastu komisjoni poolt parlamendi või vabandust, nõukogu poolt kom-, parlamendi nõusolekul äh, selleks, et seda kõike teha, tähendab, et see tähendab, et meil peavad olema head suhted ka kõikide liikmesriikidega, instituutidega, institutsioonidega. minu arvates peaks selline Euroopa instituut olema ikkagi liidri rollis ja selleks, et see roll tal oleks, peab tal olema palju häid ideid ja tuleks levitada neid ideid absoluutselt igal pool. me ju teame, kui edukad on olnud mõningad meetmed. nii et mis siin siis puudu on? lihtsalt sellepärast, lihtsalt puudu on toetusest soolise võrdõiguslikkuse instituudile ja tegelikult see ei ole mitte siinsete ekspertide süü, kes nimetati ametisse Euroopa Parlamendi poolt ja nüüd, kui nende mandaat hakkab läbi saama, siis tegelikult nad ei tea, kas nad uuesti ametisse nimetatakse või mitte. me peame ikkagi tugevdama oma toetust instituudile. üks ekspertidest rääkis ju ka äh, konkreetsetest meetmetest, nimelt proua Arantxa Madariaga. nii et peame selgelt välja ütlema, kas me siis usaldame instituuti ja kui me seda teeme, siis tuleb anda talle ka vastavad äh, eelarvevahendid ja ka kõikide institutsioonide ning liikmesriikide toetus. edasi siis juba äh, tööde koordineerimine, meie oma töö koordineerimine institutsiooni omaga meie ju esindame ka kas ühte riiki või piirkonda ja siis on meie ülesandeks tegeleda sellega, kuidas instituudi tööd saaks edasi kanda juba äh, nendesse piirkondadesse või riikidesse. nii et äh, me teame, et me peame suhtuma oma tegevusse kriitiliselt, meil on veel palju tööd teha, väga raske on uut instituuti luua ning äh, selle tuntust ka tagada. aga vähemasti mulle tundub, et hetkel siiski seda instituuti ei usaldata. suur tänu, proua Olli Ortaad, järgmine. Ja, dank u wel. Ik zal proberen heel kort te houden. Ik wil... Aitäh, üritan teha lühidalt. Kõigepealt tahaksin tänada mõlemat eksperti väga selgete ettekannete eest, kus toodi välja nii positiivseid kui negatiivseid aspekte. ma arvan, et neid probleeme on võimalik lahendada. sest selline instituut peaks olema võimeline andma ka oma positiivse panuse, kui ta on ka korrektselt lõpuks tööle hakanud. mul on üks konkreetne küsimus mõlemale eksperdile. nüüd, kus need negatiivsed aspektid on välja toodud, ähm, siis kas teil on nende kohta ka omad soovitused meile välja tuua? Te rääkisite näiteks ähm, suhtlusest teie instituudi ja meie komisjoni vahel, ma arvan, et sellealased probleemid on kergesti lahendatavad. kas komisjoni esimees vahest ei korraldaks nii, et mõnel järgmisel koordinaatorite koosolekul räägitaks ka sellest, kuidas instituudi ja selle liikmetega paremini suhelda? ning proua Bauer mainis ka seda, et kui me soovime siin ekspertide aruandeid siis peaksime me endalt küsima, miks me küsime seda äh, instituudi kaudu, millised on põhjused selle taga. ka sellest tuleb rääkida. mis puudutab kuulamisi, siis oleks ka hea, kui seal oleks kohal instituudi esindajad. et ka nemadel oleks äh, kaasatud poliitika kujundamisesse, see on ka ääretult tähtis, sest kui me soovime seda instituuti ka kasutada, peavad ka nemad töötama nende teemade kallal, millega meie töötame siin komisjoni sees. ma tahaksin teada, kuidas teie arvate, et saaksime, oleks võimalik äh, tööd instituudi sees ka parandada? suur tänu, nüüd äh, saavad sõna jällegi meie külalised. otsustage ise, kuidas te soovite nendele küsimustele vastata, palun. ja, tänku veel. Eh, suur tänu näha on, et meie mured on sarnased. olukorda on vaja parandada ning see on ka võimalik. kõigepealt tahaksin rõhutada ühte asja, mis minu arvates on problemaatiline. me töötame oma vabast ajast, me ei saa selle eest palka me ei saa palka selle eest, mida me oma vabal ajal teeme või ka oma reiside eest, näiteks täna olen ma siin ka oma vabast tahtest täiesti tasuta. soovisin ka selle ära märkida. nüüd see soovituste nimekiri. ma arvan, et see on teostatav me võime saata teile mõned e-kirjad, me ei pea ju alati ka omavahel kohtuma. võib-olla pooleteist-kahe kuu pärast äh, saame me välja tulla oma soovituste nimekirjaga nii teie kui ka instituudi enda jaoks meil ei ole ju mingisugust võimu kummagi üle teist, me peame lihtsalt kasutama oma veenmisjõudu. me võime instituudile öelda, et kui te värbate personali, siis te peaksite nad äh, saatma ka Euroopa institutsioonidesse, parlamenti, nõukokku ja komisjoni, et nad äh, õpiksid ka oma tööd tunnetama. näiteks see oleks üks meie soovitusi siis proua Leotardi poolt öeldu. mis puudutab teie komisjoni siin. miks see uurimustöö toimub kuskil mujal, miks te ei tee seda ise? ma ei tea, miks Aiger on ka näiteks sellise uurimustöö allhankija. kui vaadata nüüd parlamendis tehtud tööd, siis äh, teie soovisite siin kolme raportit ning see on seotud ka paraku sellega, mida Aige on juba eraldi teinud, nii et töö on kattunud kahjuks. siis suhtluse paramine, parandamine, sellest ma praegu ei hakkagi täpsemalt rääkima, aga poliitiline tahe, ähm, ka sellest, ma arvan, tuleks rääkida kunagi hiljem Evidentemente no voy a volver. loomulikult äh, ei hakka ma üle kordama seda, mida kolleeg juba ütles. tegelikult nüüd olen ma suuremas mures, kui ma, kui siis, kui ma siia jõudsin, ma tegelikult tulin siia mõttega, et äh, palun teilt usaldust institutsioonide vastu, ühtlasi ka koostööd institutsiooni, komisjoni, parlamendi või teiste asjasse puuduvate institutsioonide vahel, aga nüüd tundub, et tegelikult on oht, et institutsioon muutub veelgi vähem eh,, instituut, vabandust, muutub veelgi vähem nähtavaks ja sellepärast, et see ühendatakse ühe teise agentuuriga hetkel juba ju on meie instituut üsna tundmatu ja samal ajal nõutakse, et kõik just nimelt kasutaksid seda instituuti kui kõige teadjamat soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas, siis samal ajal tundub, et instituut võib üle, üleüldse ära kaduda. ma arvan, et seda teemat võiks siiski siin täpsemalt selgitada, kes iganes selle teemaga siis tegeleb. meie ju pingutame selle nimel, et instituuti tööd parandada, et seda muuta tugevamaks, et äh, muuta seda ka tõhusamaks. Need sammud ei saagi ju mingite tagajärgedeni viia, kui tegelikult samal ajal plaanitakse üleüldsegi instituut ühendada teise agentuuriga ja muutes siis instituudi justkui teisejärguliseks nagu kolleeg ka ütles, siis meie oleme valmis omapoolsete soovitustega välja tulema, aga samal ajal oleks meil vaja ju ka ikkagi teada, mida instituut, institutsioonid plaanivad, mis on plaanis komisjonil institutsiooni, instituudiga. ühesõnaga, muidu võib juhtuda nii, et me lihtsalt teeme siin tühja tööd. me oleme juba aastaid nõudnud seda, et just nimelt naiste teemat käsitletaks rohkem, et sellel oleks suurem nähtavus. me oleme rääkinud sellest nii kohalikul tasemel Euroopa Liidus kui ka institutsioonide tasemel. nüüd, kui ühel konkreetsel instituudil, agentuuril on vaja abi selleks, et ta tõesti suudaks võtta endale selle liidri rolli, siis tegelikult astutatakse, astutakse alati mitu sammu tagasi. nii et mulle valmistab tõesti muret, et hetkel üleüldsegi kaalutakse seda, kas instituut on vajalik või mitte, tegelikult oleks vaja aga vastupidist tõuget, oleks vaja ehm, instituudi rolli suurendada, seda tänu kõigi abile tuleb usaldada ka äh, seda, mida me ise ju loome, ise oleme me selle instituudi loonud, nii et võimaldagem sellel siis ka kasvada. kui institutsioonide vahelisest koostööst äh, oleks abi, siis äh, loomulikult ta võib seda ka kasutada ma tõesti sooviksin, et soolise võrdõigusõigus, võrdõiguslikkuse instituut oleks organism number üks selles teemas Euroopa Liidus. meie oleme valmis igatapidi koostööd tegema selleks, et instituut ikkagi edasi liiguks ning et selle roll suureneks. aga samas peab selleks tagama ka teatud tingimused need tingimused tuleb tagada ka kõigile nendele inimestele, kes instituudis töötavad. meie ei, tegelikult instituudi personalist osa ei ole, me töötame teatud institutsiooni, instituudi osa heaks, aga me ei ole seal igapäevaselt koha peal. nii et ma arvan, et peab sellele instituudile siiski oma võimaluse andma, andma võimaluse äh, edasi areneda ja, ja liikuda. nii et äh, veel kord siis tahaksin tulla välja palvega, et palun rääkige instituudi tulevikust ja ka ühendamisplaanidest aga loomulikult, mida iganes äh, institutsioonides otsustatakse, sellest peame meie ka kinni pidama. suur tänu! üritan siis äh, ametlikult formaalselt selle asja kokku võtta. meie komisjon on ju loonud selle instituudi, me soovime, et see instituut edasi areneks, aga seda instituut, see instituut ei ole võib-olla kõige paremini tuntud ja see on ka terve parlamendi kui terviku probleem, seetõttu peaks ka parlament kui tervik üle vaatama selle instituudi ja FRA liitmise. me peame selle kallal veel tõsiselt tööd tegema, sest üldiselt on mured selle teema ümber suured. me oleme ju selle instituudi, instituudi loomise kallal kõvasti tööd teinud, nüüd peame me tagama, et see tõesti ka edasi areneks ning suudaks korrektselt toimida. me peame tagama, et see instituut tõesti suudaks korrektselt toimida sellealased arutelud aga veel toimivad. suur tänu, et te siia tulite, äh, teie, meie külaliste ettekanded olid väga avameelsed ja otsekohesed, ma tahaksin tänada ka sõna võtnud saadikuid, ma arvan, et nende ettepanekud olid äh, sellised, mida on väärt tulevikus ka kaaluda. ning teie poolt äh, lähitulevikus tehtavate soovituste nimekiri on ka tervitatav. proua Leotardi poolt öeldu oli ka mõistlik, äh, sellega peaks tegelema vahest ka koordinaatorite koosolekul, võib-olla mitte järgmisel veel, aga ühel koordinaatorite koosolekul kindlasti. veel kord tahaksin tänada meie külalisi siia tulemast, arutelu oli väga kasulik. suur tänu, et te siia tulite oma kogemusi jagama, arvamusi tutvustama arutelu oli väga konstruktiivne, sest te tulite välja tõesti ka konkreetsete ettepanekutega, suur tänu veel kord! Vi går då vidare i, på dagordningen och då har vi kommit till punkten. Võtame siis järgmise päevakorrapunkti, see on äh, number kümme ja teemaks on Euroopa poolaasta. ja eesistuja ütleb, juhataja ütleb, et ma pean selle kahjuks inglise keeles teile ette lugema. majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta prioriteetide rakendamine